Euh, bonjour, je vous propose de tere hommikust, teen ettepaneku, et hakkame meie koosolekuga pihta. nagu te näete, meil on terve rida asju päevakorras. tegeleme mobiilsusega peal peamiselt. ja võib-olla üks väikene asjaolu. Äh, homme on mõnedel ilmselt raskusi sellega, et parlamenti jõuda, kuivõrd äh, toimub streik tegemist on siis äh, ühistranspordistreigiga, avaliku sektori streigiga ja metroo ei pruugi töötada nagu kord ja kohus, aga katsume siiski alustada üheksa kolmkümmend, eks siis äh, näeme, kas äh, me saavutame kvoorumi või ei saavuta. loodetavasti saavutame, siis saame asuda hääletama ning pärast teha, võtta läbi kõik päevakorrapunktid, mis päevakorras on. ja Agnes võib-olla võiksite rääkida natukene ka triloogidest, need eks ole, lähetatud töötajate triloogidest uh,. Thank you, chair uh.... suur tänu. kas uh, Belgia ametiühingu liikumised koordineerivad oma streigitegevust meie hääletusega või on see tõesti lihtsalt juhus, et just homme see streik aset leiab? mis puudutab lähetatud töötajaid, siis seitsmes kolmepoolsete läbirääkimiste voor on äh, plaanis kolmapäeval. ja üldiselt äh, võib öelda, et äh, oleme kollektiivlepingute osas kokkuleppele jõudnud, oleme tasu osas läbirääkimise pidanud oleme rääkinud toetustest ning äh, sellega oleme enam-vähem ühele poole jõudnud ka. aga on veel umbes viis suurt küsimust, lahtist küsimust. ning äh, ja need on küsimused, kus siis meil on endiselt lahkarvamused, kõigepealt lähetuse kestus, kakskümmend neli kuud pluss pikendus on parlamendi poolt Äh, nõukogu seisukoht kaksteist pluss kuus ja komisjoni seisukoht on kakskümmend neli kuud pluss neli kuud. ja transpordisektori teema, mis on ähm, oluline ka tänase päevakorra seisukohast. sellepärast, et äh, meie komisjoni hääletus ütleb, et transport peaks olema üks osa uuest direktiivist ning äh, nõukogu sõlmis äh, teise kokkuleppe, see on siis teine suur teema, mis on veel lahtine. kolmandaks äh, õigusliku aluse küsimus, kahene õiguslik alus. neljandaks allhanked ning ülevõtmise ning rakendamise teema nõukogu tavalise kahe aasta asemel on teinud ettepaneku kolme ja nelja aasta kohta siis ülevõtmiseks ja jõustamiseks. nii et on veel tähtsaid teemasid, mille kallal tuleb tööd teha ja läbirääkimised tuleb lõpetada ja me ei ole veel põhjenduspunktidegagi tegelenud ja üldiselt võib öelda, et komisjoni ning nõukogu poolt on näha suurt soovi ühise kokkuleppe, ühisele kokkuleppele jõuda järgnevate nädalate jooksul, nii et ma tunnen, kuidas surve minu õlgadele üha suureneb ning loodetavasti saavutame siis väga hea ja tasakaalustatud kokkuleppe kolme Euroopa Liidu institutsiooni vahel aga rohkem uudiseid võin teile edastada pärast kolmapäevast kohtumist. suur tänu, Agnes! variraportööride kohtumine toimub veel täna, enne kahekümne kaheksanda veebruari kohtumist. ja tõlke kohta võin öelda, et kõik keeled on esindatud, välja arvatud soome, bulgaaria ning horvaatia keel. ning palume vabatada, Marita Ulfskog liitub meiega, aga tema lennuk jäi hiljaks, nii et ma juhin meie tänast koosolekut, oodates, et ta meiega liitub. aga nüüd siis esimene päevakorrapunkt. tegemist on siis äh, rakendamisnõuetega ja konkreetsete eeskirjadega autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordisektoris. ja Martina Zabajova on arvamuse koostaja. palun, annan teile sõna. suur tänu ja tere õhtust kõigile. kõigepealt suur aitäh kõikidele kolleegidele muudatusettepanekute eest, kolmsada kuuskümmend seitse muudatusettepanekut esitati selle arvamuse kohta autojuhtide lähetamise teema on äärmiselt tähtis teema praegusel ajahetkel ning kõikide panus on hindamatu väärtusega. olen kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud on ka mõningaid loomingulisi ettepanekuid tehtud. nii et vaatame, kuidas saame siis ka ise omalt poolt loominguliselt kompromissmuudatusettepanekuid välja töötada. selgitaksin teile, kuidas ma kavatsen selle, seda arvamust koostada ja kuidas ka korraldada tööd variraportööridega. minu ettepanek oleks jõuda loogilise ning tehniliselt teostatava lahenduse nii, ning äh, ületada poliitilised lõhed ma tahan, et meil oleksid äh, kontrollitavad ja jõustatavad eeskirjad selle sektori jaoks, eeskirjad, millest lähtuvalt transpordiettevõtted saaksid tõesti neid rakendada, pakkudes ka samal ajal piisavaid sotsiaaltagatisi autojuhtidele ma arvan, et selle eesmärgiga võivad kõik ühineda ning äh, püüdkem siis ühiselt leida lahendus, mis aitab meil seda tasakaalu saavutada ja nagu me teame, üldine lähetamise direktiiv paneb paika tasustamise põhimõtted, Agnes Jongeeriuselt kuulsime, et seda direktiivi vaadatakse praegu üle ning seal on palju rohkem elemente uues ettepanekus kui üheksakümne kuuenda aasta ettepanekus, kõike vaadatakse üle, lähetuse keskus ja nii edasi ja nii edasi ning transpordiklausel tuuakse ka ülddirektiivi sisse ja see mõjutab samuti Lex Specialist seetõttu minu arvamuse projektis olen rahvusvahelise transpordi ning transiitveod välja jätnud direktiivi reguleerimisalast. oleks äh, võimatu uusi lähetada, lähetamise sätteid rakendada sellisele mobiilsele sektorile, nagu seda on autoveod. kui keegi äh, selgitaks mulle, kuidas arvutada, jõustada ning kontrollida eeskirju selliste Äh, töötajate puhul, kes vahetavad riiki paari kuu, paari tunni tagant ja kellel on juba kabotaaži ning puhkeaegade eeskirjad. kui keegi seda mulle täpselt selgitaks, võib-olla ma muudaksin oma meet-, meelt, aga ma tahaksin näha, et see on praktikas teostatav. võttes arvesse probleeme, millele mõned liikmesriigid on tähelepanu juhtinud, aga olen kabotaaži kaasanud, äh, sest et kabotaaž on lähetamise seisukohast stabiilsem. mitmed liikmed on oma seisukohti esitanud ja me peame lõpuks jõudma ühise seisukohani. meil on vaja eraldi õigusakti ja me peame lahendama mitte ühtse jõustamise probleemi, mis on mitmetes liikmesriikides juba aastaid kestnud esimene arvamuste vahetus variraportööridega andis mulle põhjust arvata, et me peame tõesti jõudma ühise seisukohani ning see on ka võimalik. peame välismaailmale demonstreerima, et parlament suudab välja töötada teostatavaid lahendusi, ületades poliitilisi lõhesid. selline on ka minu lähenemisviis ning ootan põnevusega kolleegide seisukohti, võib-olla teen ka omalt poolt mõningad järeldused, kui on selleks põhjust. aitäh! suur tänu, Rahvapartei, härra Hetman! Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałem e, bardzo e, serdecznie przeprosić za nieobecność. E, aitäh! Kohe algatuseks tahan öelda, et kolleeg Jaslovetskat ei ole siin kohal, nimelt äh, tema lennuk jääb hiljaks ja see on ainus põhjus, miks tal ei olnud võimalik täna sellele koosolekule tulla ning proua Jaslovetska palus mul ette kanda tema seisukoha, mille ta tänaseks koosolekuks on valmistanud. kallid kolleegid, transpordisektor on väga spetsiifiline sektor, kus töötajate liikuvus on väga suur just sellepärast on meil vaja reegleid, mis oleksid selged ja mõistetavad ja mida oleks võimalik nii rakendada kui ka nende rakendamist siis kontrollida. meil on vaja reegleid, mis aitavad sellel sektoril toimida, sektoril, mis on meie majanduse ja tööhõive aluseks. ma olen tõesti juba mitmeid aastaid töötajate lähetamisega tegelenud ja ma tean väga hästi, kui keeruline see küsimus on. reeglite rakendamine näiteks ehitussektoris, kus inimesed ei liigu, on juba väga raske, aga nende reeglite rakendamine sellises liikuvas sektoris nagu maanteetransport on veelgi raskem või pea võimatu. ja sellepärast ei saa me siin välja töötada ühist lahendust kõikide sektorite jaoks ja mul on väga hea meel, et kõik variraportöörid on öelnud, et meil tuleb see küsimus asjalikult läbi vaadata ja partei ideoloogia kõrvale jätta. järgmisel nädalal teeme rahvusvahelise transpordi ja kabotaaži kohta omad uued ettepanekud ja ma tõesti loodan, et meil on võimalik leida lahendus sellele, kuidas töötajate lähetamise direktiivi selles sektoris rakendada. teiseks tähtsaks küsimuseks on reeglite rakendamine ja sellealane kontroll. mul on väga hea meel, et selle kohta on siin tehtud häid muudatusettepanekuid. on täiesti selge, et me kõik oleme nõus sellega, et komisjon töötab siin välja ühtse dokumendi, sellega saame me bürokraatiat väheneda, vähendada. rahvapartei pooldab karme reegleid ja karme kontrolli ning head koostööd liikmesriikidega. ma olen veendunud, et kõige parem lahendus oleks äh, äh, taotlusi teha ja selgitusi anda äh, interneti kaudu, online-platvormis. ja meil on juba olemas tegelikult äh, informatsioonisüsteem ning see uus lisasüsteem tuleks olemasse, olevasse süsteemi integreerida. ma loodan, et meil õnnestub äh, ühine seisukoht välja töötada ka hüvitiste kohta ja töölepingute kohta. ma olen veendunud, et äh, neid dokumente tuleb Äh, firma peakontorites kontrollida, neid kontrolle ei ole võimalik läbi viia äh, tee peal ja väga paljud muudatusettepanekud teevad, lähevad täpselt samas suunas. väga tähtis on, et meil oleksid ka selged reeglid selle kohta, kuidas see kontroll peaks toimima, kasutades siis seda ENI süsteemi. me peame väga vastutusrikkalt ja avatult sellele probleemile lähenema kui soovime leida hästi toimivat lahendust. peale selle äh, direktiivi ülevaatamises ei ole ka veel kokkuleppele jõudnud, jõutud kolmepoolsed läbirääkimised käivad. me ei tohi ära unustada, et uued reeglid puudutavad ka transpordisektorit ja sellepärast tuleb meil tõesti äh, väga rahulikult kõik need võimalikud töötajate lähetamise direktiivi muudatused läbi vaadata ja mõelda, kas on arvestatud maanteetranspordisektori spetsiifilisusega. mõned muudatusettepanekud toovad väga hästi välja selle, et maanteetranspordi puhul, mis on väga liikuv sektor, on väga raske pikaajalise lähetamise reegleid kasutada, täpselt samamoodi nagu ka kollektiivpalga läbirääkimiste tulemusi Äh, speditsiooni- ja transpordifirmasid koormataks liiga palju, ilma et see tooks töötajatele kasu või eeliseid. ma loodan, et kolleegid arvestavad sellega. Need probleemid, millega me siin tegeleme, on suured äh, ja need nõuavad meilt ka suurt vastutustunnet ja ettevaatlikkust. paljud kolleegid on välja toonud ka riiulifirmade probleemi ja nõndanimetatud nomaad äh, veokijuhtide probleemi, samamoodi ka fiktiivsete FIE-de probleemi. Need on küsimused, millega meil tuleb nii variraportööridega kui ka kõikide komisjoni liikmetega. Thank you very much. I just would like suur tänu. proua Regner, tahtsin rääkida sellest, millest me siin räägime me räägime inimestest, kes teevad kõvasti tööd, teevad kõvasti tööd istudes transiidi puhul, kabotaaži puhul, teevad ka rahvusvaheliste vedude puhul kõvasti-kõvasti tööd. ning olulised on töötingimused, turvalisus, tööohutus nende inimeste jaoks ja ei oleks väga tore, kui me nüüd siis määratleksime väga kitsad tingimused, mida on raske kontrollida ütleme, et siin on kabotaaž ja siin on see ja teine asi, me peame alati vaatama selle, ennekõike seda, kui palju inimesed istuvad veokis, kas nad saavad väärikates tingimustes magada ja nii edasi, see ongi kõige olulisem. olul-, siin ei ole kõige olulisem sugugi mitte ühtne turg, liiklus ning kogu selle sektori mobiilsus, olulised on need inimesed, kes istuvad veokijuhi toolidel ja seetõttu siin komisjonis otsustasime me, et kui me räägime lähetamisest, siis me peaksime rääkima kõikidest inimestest, keda lähetatakse ja nende isiklikust olukorrast, sellepärast et kõikidel neil on ju vaja teataval määral kaitset ja sellepärast oleme meie siia kokku tulnud. ja praegu ma viitaksin siin meie variraportööride kohtumisele ja tahaksin tänada meie raportööre Martina Tlebajevat, sellepärast et minul oli mulje, et jah, loomulikult me tuleme siia kokku, kõigil on oma erinevad poliitilised taustad, erinevad lähenemisviisid, erinevad äh, erakondlikud kuulumised, aga ühiselt äh, teeme me konstruktiivset tööd ning ähm, loodetavasti jätkame seda ka tulevikus ning pead kokku on pannud just need inimesed, kes tahavad kompromissile jõudu, jõuda, nii et äh, ma ootan põnevusega meie pragmaatilist koostööd kui me üritame järgmisel kohtumisel kompromissidele jõuda. veel üks asi, mis on väga oluline. kompromissid peaksid olema sellised, mis tagaksid kõigile, kes veokeid, veokijuhi toolil istuvad, tooks kasu lähtuvalt kahesest õiguslikust alusest. mina ei ole mitte ainult kompromissialdis, vaid äh, pea, tahan püüelda ka selle poole, et jõustamine oleks nagu kord ja kohus, meil on küll jõustamisdirektiiv, aga selles on palju lünkasid ja mitte ainult äh, see direktiiv ei ole oluline, vaid ka lähetus kui selline äh, on, sellele tuleb tähelepanu pöörata ning praegu toimub lehmakauplemine päevade pärast. me peame mõtlema tõesti, kas me kaitseme neid inimesi, keda see arutelu puudutab, ükskõik milline see lahendus lõpuks oleks, see lõpplahendus peab olema selline, mis tagaks parema kaitse veokijuhtidele. suur tänu! Euroopa konservatiivide ja reformistide esindajad ei ole kohal, siis kuue Äh, proua Kari, kõigepealt äh, vabandan äh, Patrick Järgi nimel, esindan teda ja meie ühist seisukohta. kõigepealt suur aitäh meie raportöörile, arvamuse koostajale sissejuhatava sõnavõtu eest ning esialgse ettepaneku eest. meie fraktsiooni jaoks on kõige tähtsam mõistagi see, kuidas töövõtja õigused kaitsta, kuidas tagada neile korralik palk, kuidas tagada neile korralikud töötingimused ja kõik meie muudatusettepanekud lähtuvadki sellest, me tahame töövõtjat kaitsta. see tähendab seda, et me tahaksime, et reguleerimisala oleks võimalikult lai, oleks kaasatud ka rahvusvaheline transport, just nimelt seda ongi vaja reguleerida ja tagada peab, tagama peab selle, et kõigil oleksid korralikud töötingimused. me peame tagama ka selle, et liikmesriikides oleksid, oleks rohkem võimalusi ning paremad võimalused kontrolli teostamiseks, meie muudatusettepanekud siis seetõttu jaga, jagunevad kaheks, kõigepealt me tahame reguleerimisala laiendada ühelt poolt, hõlmata võimalikult palju töövõtjaid selle kaitsega, lähetuse kaitsega ja teine osa on siis see, et tagada liikmesriikidele korralikud kontrollitingimused, järelevalvetingimused ja kui me need kaks asja saavutame, siis suudame me töövõtjaid tõesti korralikult kaitsta. pidagem meeles siis ka seda, et lähetuseeskirjad, need uued lähetuseeskirjad, mis varsti valmivad, on loodud just selleks, et saavutada õige tasakaal konkura-, konkurentsi ning töövõtjate kaitse vahel. just nimelt see oli lähetuseeskirjade malgmõte, aitäh! suur tänu ja rohelised proua Reintke! suur tänu! suur tänu Martinale selle arvamuse projekti eest, suur tänu kõikidele teistele variraportööridele. viimane variraportööride koosolek andis juba hoo sisse tööle ja räägiksin natukene ka sellest, mis eelmisel nädalal juhtus. üks Tšehhi veoki juht, kes oli Deutsche Posti äh, allhankija, pöördus kohtu poole, sellepärast et pärast kontrolli sai ta talle esitatud info kaudu teada, et ta oleks pidanud saama Saksa miinimumpalka, aga ta ei saanud seda, ta sai ainult ühe kolmandiku sellest summast ja seetõttu Ametiühingute Liidu to-, toetusel Saksamaalt pöördus ta kohtu poole ja lõpuks Deutsche Post otsustas selle vahe kinni maksta sellepärast et tegelikult oleks ta pidanud saama miinimumpalga, olles äh, veokijuht äh, Saksamaal. kahjuks äh, kohtuotsust siiski ei tulnud, sõlmiti pooltevaheline kokkulepe ja see näitab selgelt, et õiguskindlusest jääb puudu, mõlemale osapoolele on väga palju ähmaseid valdkondi, on väga palju lünki, mida me ei ole Euroopa tasandil suutnud kõrvaldada, see aga on meie ülesanne. õigusakti jõustamine kontrollid on samuti olulised, sellepärast et kõik kohapeal toimiks. ütlen ausalt, et kui vaatan komisjoni ettepanekut, siis minu meelest ei too see suuremat selgust. ma näen, et nii töövõtjate kui ka väikeste keskmise suurusega ettevõtete seisukohast väikse, kellel ei ole suurt õiguskaitseaparatuuri, on olukord selle tulemusena palju kaootilisem, sellepärast et puudub selge arusaam sellest kolme päeva reeglist ja nii edasi, see kõik ei aita kaasa sellele, et väikestele keskmise suurusega ettevõtetel oleks neid eeskirju kergem rakendada ning olukorda töövõtjate jaoks paremaks muuta. nii et minu seisukoht on see, et meil peaksid olema selged jõustatavad eeskirjad ning nagu kolleegidki on öelnud, me peaksime mõtlema selle peale, et kuidas me saame aidata VKE-sid eeskirju, eeskirju tundma õppida ja neid jõustada, sellest oleme rääkinud kolmepoolsete läbirääkimistega seoses ka lähetamise direktiivi osas, riikliku tasandi veebileheküljed on väga olulised ka transpordisektori jaoks ning tõesti, kui me hakkame vaatama, mis koha peal toimub, mis äh, liikmesriikides toimub, siis digitaalne sõidumeerik muudab jõustamise kui sellise kergemaks ning seda tuleb pidada meeles ka siis, kui me räägime eeskirjadest siin ja selles kontekstis. veel üks viimane kommentaar. selles vallas võib-olla oleme üsna ühel meelel, tegelikult teisedki kolleegid on sellel teema tõstatanud. nimelt kõik kontrollimeetmed, mida on vaja selleks, et kontrollida, et eeskirjad on jõustatavad, peaksid olema ka liikmesriikide jaoks teostatavad. vastasel korral ei jõustata eeskirju ja meie vastu võetud õigusakti ning seetõttu peame rõhutama, et meil on avatud kontrollimeetmete nimekiri, mis kaasneb selle õigusaktiga. suur tänu, EFTD nimel ei ole kedagi kohal ja härra Dominic Martin, palun. Merci, president. suur tänu. suur tänu, proua Martina kui nii võib öelda. tee on, töö on üüratu ja suur tänu äh, proua Martina Tlavajovale ka äh, selle eest, et ta on äh, kuulanud meid, me oleme rääkinud palju sellest, et äh, teetransport äh, peaks lähetusest, lähetatud direktiividest väljas olema ja aga oleme rääkinud kabotaaži proomist, probleemist, mis tekitab äh, ebaõiglast konkurentsi Euroopa ettevõtete vahel. mina olen prantslane, ma ei ütle, et prantslased tuleksid ennem kui kõik teised ja kaheksateistkümne aasta jooksul on kakskümmend üks tuhat töökohta hävitatud selles sektorit ja üks kolmandikud rahvusvahelise kaubaveo ettevõtetest on kadunud. ja sellest oleme lähtunud ka oma muudatusettepanekutes. me tahaksime selget lahendust, kabotaaž tuleb keelata. ja nii nagu eelkõneleja ütles, me see kolm päeva, viis päeva, seitse päeva, seda ei tohikski enam olla. sellepärast, et need loovad võimalused veokijuhtide ekspluateerimiseks, lihtsalt keelakem kabotaaž ära jah, võib-olla üks ettevõte peab ühest punktist A, äh, riigis A viima punkti B, riigis B äh, kauba ja äh, siis üks transpordiettevõte viib kohale, kui ta saab hakkama sellega, siis katsub ta leida ka kaubad, mille seda taga, mida tagasi tuua, et ta ei peaks tühjalt sõitma. ja Martina, kui me jõuame kokkuleppele selles küsimuses, siis äh, leiame lihtsa lahenduse. mis puudutab sõidumeerikuid oi, oi, oi, oi, milline suur teema. kas te arvate, et peab kontrollima teel veedetud aega, puhkepauside aega, tagasipöördumise aega? tuletan teile meelde, et meil on ka keskkonnanormid, sanitaareeskirjad, loomade heaolu puudutavad eeskirjad, julgeoleku ja ohutusega seotud eeskirjad ja kõik see jääb täitsa kõrvale. loomulikult peaksid, peaks, peab veokijuhte kaitsma, nad on ju ikkagi inimesed aga peale selle on meil midagi muud. ja siis meie teetaristu kasutamine. igal pool oli õnnetusi, sellepärast et äh, teed on kallid ja nii edasi ja nii edasi. ja ja ei maksta samas mitte midagi nendele riikidele, äh, kust äh, veokid läbi sõidavad. samas seda tuleks arvesse siiski võtta. Need äh, low cost veokid tegelikult samuti peaksid aitama taristu ülalhoidmisele kaasa. Šveitsi kiirteedel ei võeta tasu šveitslastelt endalt, aga kõik need, kes sõidavad kiirteedel ja kes on väljaspoolt, peavad ostma endale sellise kleepeka. ja Prantsusmaal aga kõik osalevad. Martina. Just nimelt sellest kõigest siin ammutasime oma kahekümne üheksas muudatusettepanekus inspiratsiooni. suur tänu, lugupeetud esimees, üks avaldus kolme teksti kohta, mida me täna vaatame üksteise järel, sellepärast et tegemist on omavahel seotud tekstidega, kõigepealt tahaksin tänada kolme raportööri, Martina Labadžovat äh,, Georg Bachi ja äh, Veronika Lope-Fontanjet, tegemist on suured kolme tekstiga, mis on omavahel seotud ja meie äh, tööhõive Prantsuse saadikute nimel on kommentaarid ühtsed. mul on väga kahju, et mõningad ettepanekud ei ole piisavalt ambitsioonikad meie arvates ja ei lähtuta rahvusvahelise teetranspordi reaalsusest. koos Prantsuse kolleegidega oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid, muudatusettepanekuid, mille nimel oleme valmis võitlema läbirääkimiste käigus. kõigepealt meie jaoks kõige tähtsam teema, reguleerimisalasse Äh, mis puudutavad ähm, määruses äh, tuhat seitsekümmend üks, tuhat seitsekümmend kaks tuleb äh, kaasata ka kergemad sõidukid ja mis puudutab teetöötajaid, siis eelmise aasta veebruaris avaldatud uuring juhib tähelepanu seda, et kaheksa kakskümmend äh, protsenti sõidukitest on LCV-ga äh, ja, ja kui me tahame õiglast äh, konkurentsi, tuleb seda arvesse võtta. kõik kohustused tuleb täita täpselt samamoodi nagu ka suuremate sõidukite puhul ja ähm, niisiis kolme poole tonnised sõidukid peavad vastama samadele tingimustele ka puhkeaja ning ähm, tööaja osas väikesed tarbesõidukid vastutavad samas ka suurema osa õnnu, õnnetuste eest ja. ja viiskümmend protsenti äh, teeõnnetustest on tingitud väsimusest. Need näitajad on murettekitavad kolme, vähem kui, väiksemalt kui kolme koma poole tonnised sõidukid ei võta arvesse äh, puhkereegleid, tekib ka ebaõiglane konkurents, kui me vaatame, millised on ka transporditavate kaupade mahud ning äh, töötingimused tekitavad ohtliku olukorra nii töötajate jaoks kui ka teiste jaoks. tahaksin tänada kolleeg Georg Bachi äh, arvamuse eesmärgi eest, liigutakse õiges suunas, kui väiksed tarbesõidukid on kaasatud äh, puhkeaja äh, planeerimisse ja kabotaaži osas oleme komisjoni seisukohaga vastuolus, tahaksime, et üks kolmepäevane operatsioon oleks see piir Äh, et võidelda süstemaatilise kabotaaži vastu. see meede võimaldaks vähendada seda, et äh, veokijuhid on kogu aeg ratastel, et äh, ole- ja tagame siis selle abil paremini neile väärikad töötingimused, samas kaitses vaba liikumist oleme veendunud, et lähetamise režiim peab kehtima kõikidele veokijuhtidele juba esimese transpordi, rahvusvahelise transpordipäeva, päevast alates. mis puudutab sõidumeeringuid, meerikuid, siis me tahaksime, et et kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks oleks digitaalsed sõidumeerikud paigaldatud, et kontroll oleks kerge. digitaliseerimine peaks olema äh, tava äh, kõikjal levinud tava ning äh, teabevahetus ameti, pädevate ametivõimude vahel peaks olema tagatud. riigid peavad lähtuma juba olemasolevatest töövahenditest, nagu näiteks äh, deklareerimata tööplatvorm ning äh, Euroopa Tööamet. ja kontroll ning riiuliettevõtted, see on, nende vastu võitlemine on oluline, tuleb luua tahaksin lõpetuseks rõhutada, et Prantsuse delegatsioon soovib tagada lojaalse, õiglase konkurentsi äh, transpordivedude osas ning ühtse õiguse rakendamise. me ei saa vaba kaubavahetust ära kasutada selleks, et vastastikust äh, riikidevahelist usaldust õõnestada ning äh, tuua kahju meie kodanikele see tekst on väga suure sotsiaalse mõõtmega, me peame kaitsma teetranspordi töötajaid, tagama neile väärikad elutingimused ning ohutuse meie teedel, nii nende kui ka teede teiste kasutajate jaoks, see, need inimesed on väga mobiilse tööga. aitäh. härra Kosa. aitäh aitäh, et mulle sõna andsite. esiteks, ma tahan teid tänada selle arvamuse eest, ma arvan, et me kõik oleme sellises olukorras, mille puhul me saame toetada mingeid osi ettepanekust, sellepärast et meie eesmärgid on ühed ja samad, me tahame äh, muuta töötajate olukorra paremaks, me tahame parendada töötasusid, töötingimusi, me saame kõiki selliseid eesmärke toetada ja ka mina tahan neid eesmärke toetada, aga on ka mõned teised teemad, mille puhul tuleb teatud piiranguid seada, näiteks äh, kui me mõtleme konkurentsile, Mm, ja teistele teemadele, siis nendega tuleb siiski arvestada. samuti peame me olema julged. minul on mõningad muudatusettepanekud, mille ma soovitan teile, mille ma soovin teile lahti seletada. ma arvan, et teenuste pakk-, pakkumise vabadus ja konkurents on midagi sellist, mis on vastuvõetamatud. ühtlasi on tarvis vähendada seda halduskoormust, millega ettevõtjad silmitsi seisavad. erinevalt Prantsuse delegatsioonist leiab Ungari delegatsioon, et sõidukijuhid on liikuvad töötajad, aga nad ei ole lähetatud töötajad ja nõnda tuleb neid ka käsitleda ja sellepärast tuleb ka sellest põhimõttest lähtuvalt tulevikus õigusakte välja töötada. me ei tohi ajada segamini ebaseaduslikku praktikat tõhusa praktikaga. ühtlasi on teemaks ka sotsiaalne dumping. parlament ei ole lõplikult suutnud määratleda seda, mida sotsiaalne dumping tähendab. ühtlasi on tarvis võidelda ebaseaduslike töösuhete kui kontseptsiooni vastu ja kui minna seda teed, siis oleks töö märksa tõhusam lisaks ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka millelegi, mille puhul ilmselt saame kõik üksmeelel olla. nimelt, kui me vaatame neid erinevaid õigusakte, mida me arutame, siis neid tuleb harmoneerida nende jõustumise mõttes, sellepärast et lõppastmes kaost ei tekiks. kolleeg Mikael Tantšen. Mm, suur tänu variraportöör Evelyn Regnerile suurepärase koostöö eest. ma arvan, et me peaksime emotsioonid sellest arutelust kõrvale jätma. me ei räägi siin mitte lõhest ida ja lääne vahel, vaid me räägime sellest, et meil tuleb õiglased miinimumstandardid paika panna kontrollide jaoks nii ettevõtetes kui ka töövõtjate puhul ja transporditöötajate puhul, ükskõik kust nad pärit poleks ja seda ütlesin ka oma muudatusettepanekutes nii transpordi kui ka tööhõivekomisjonile. ma arvan, et ainult niimoodi on meil võimalik luua raamistik, mille puhul ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted suudavad ellu jääda pikaajaliselt Euroopa ühisturul, aitäh! Merci, madame Sotšova proua Šoidrova, aitäh, head kolleegid. alustuseks ma leian, et reeglid tuleks teha läbipaistvamaks ja seepärast olen seisukohal, et rahvusvahelised veod ei peaks alluma töötajate lähetamise seadusandlusele kui suurem osa selle seisukoha nõus ei ole, siis vähemalt peaks mingisuguses teises ajakavas kokku leppima, teistsuguses kui selles, mille on komisjon välja pakkunud. sest äh, vastasel juhul oleks olukord ebaproportsionaalne ja see takistaks teenuste mm, pakkumise vabadust. kaks päeva on liiga pikk aeg Äh, ühtlasi peaks mõtlema ka nendele arvutuskäikudele, ehk siis ma toetan, ma olen ka teatud muudatusettepanekud välja pakkunud ja ma toetan neid muudatusettepanekuid, millega ajalist lävendit pikendatakse üheksa päeva, mis on tulnud EPP variraportöörilt Danuta ja Šlotskõlt, oleks ehk mõistlikum. mina pakuksin välja ka tundide pinnalt välja arvutatud Äh, lävendi, mis oleks õiglane ja mis oleks ka lihtsasti arvustatav. ühtlasi tuleb mõelda ka halduskoormusele veoettevõtjate jaoks. ehk siis pakun välja, et komisjon töötaks välja veebipõhise kalkulaatori, mis aitaks ettevõtjatel arvutada välja töötasunõudeid erinevates liikmesriikides ja selline kalkulaator peaks olema juurdepääsetav tasuta kõigile veoettevõtjatele igatahes ma leian, et tuleb tagada see, et seadusandlus oleks selge, proportsionaalne ja halduskoormus, mis sellega kaasneb, peab olema nii madal kui võimalik. ehk siis minul on sellised ootused, aitäh. Merci, monsieur Bach. suur tänu, härra Bach. <clears throat> Oui, merci, euh, Claude, merci, monsieur le president. suur tänu. Eigentlich auch ka mina soovin tunnustada raportööri, sest küsimus on tõesti väga keeruline. raportöör üritab tõesti kõike väga hästi kokku panna ja hallata. ma ei taha korrata seda, mida kõik kolleegid on juba öelnud, te väga hästi selgitasite nii probleemi olemust kui ka probleeme ja Jérôme Lavrieux tõi ka väga hästi välja, kuidas kõik need küsimused on omavahel seotud äh, nii puhkeajad kui ka veokijuhtide tööhõive ja minu jaoks on lihtsalt kaks punkti väga tähtsad. minu arvates on äh, veokijuhid lähetatud töötajad, minu jaoks ei ole siin mitte mingit kahtlust, äh, miks peaks see valdkond siit välja võetama ja teiseks, siin on mitu korda öeldud, et see peaks olema selge ja et see ei tohiks äh, ka väga suuri rehkendamisprobleeme endaga kaasa tuua, see ettepanek, ja sellepärast kabotaaži kaasamine on tähtis, raportöör tegi ka selle, olen nõus ka sellega, et transiit välja võeti. ja kui mõelda rahvusvahelise transpordi peale, siis ettevõtted on väga nutikad ja töötavad välja väga keerulisi süsteeme ning ma arvan, et me peame tõesti väga selgelt ütlema, et kaasata tuleb ka rahvusvaheline transport, seda kohe esimesest päevast. suur tänu, sa olid viimane sõnavõtja. nii et äh, nüüd saab sõna uuesti proua Zabajova. nii et äh, siin on päris palju, mille kallal tööd teha, millest kinni hakata. aitäh nagu te kuulsite, siis arvamusi on erinevaid ja neid on palju. mina tahaksin tänada variraportööre ja ka teisi kolleege nende sõnavõttude eest ja tõesti paistab, et väljakutse on päris mahukas, aga ma arvan, et me saame selle tööga ka hakkama. on mitmeid seisukohti, mille puhul me saame olla samal seisukohal, näiteks jõustamine, kontrollid, see on meile kõigile tähtis ühtlasi ma tänan teid kõiki konstruktiivse suhtumise eest ja me tahame ju ühiselt leida pragmaatilise lahenduse. me tahame töötada ka avatult, loodetavasti me jõuame mingi lahenduseni, mis on enamat kui lihtsalt päevade lugemine, sest kui me keskendume nendele päevadele, siis me kaotame probleemi laiema mõõtme silmist ja keegi mainis ka seda, et ühelt poolt jah, tuleb kaitsta töötajaid, teisel poolel on äh, teenuste vaba liikumine ja mina ütlen väga selgelt, nende kahe vahel tulebki leida tasakaal, ehk siis mina ei hakka kunagi ainult ühte mõtet edendama, ei, ma tahan leida tasakaalu, sellepärast et tasakaal on antud juhul oluline ehk siis palun, head kolleegid, kes mainisid ainult töötajate kaitset, hakake pöörama ka tähelepanu tasakaalule ja teenuste äh, vabale liikumisele, sest et sellist tasakaalu on vaja teadvustada. ma olen ka nõus nende jõustamismeetmetega, need peavad olema konkreetsed, neid tuleb lihtsustada ja ma toetan sellist lähenemist, sellepärast et minu meelest tuleb arbitraarset kontrolli vältida. ühtlasi ma tahtsin teile ka öelda äh, natuke sellest Tšehhi kaasusest midagi Tšehhi uudised nüüd äh, räägivad sellest, et on üle tuhande sõidukijuhi, kes on nõus äh, kõnelejad katkestati, äh, asi tegelikult ei puuduta ainult miinimumpalka, vaid see puudutab ka näiteks päevarahasid ja tasustamise põhimõtteid üldse liikmesriigiti, ehk siis tuleb asja näha üldisemast seisukohast. ja nüüd see veoettevõtja, kes äh, oli tööandja sellele sõidukijuhil oli Austria ettevõtja ja kõigepealt, kui taheti äh, pöörduda kohtusse Austria ettevõtja vastu, siis ta äh, vallandati ja seejärel andis ametiühing talle nõu pöörduda siis Deutsche Posti vastu, ehk siis tegelikult sellele kõigele tuleb mõelda, lõppastmes on vaja õigusselgust ja ei tohi ka unustada seda, et et eh, on pretsedente selle kohta, kuidas jõustamismeetmeid tõlgendatakse ja seda tehakse vahel erinevalt. kokkuvõtteks ütleksin, et juba praegusel nädalal on eh, ette nähtud kokkumine neljapäeval variraportööridega, et teemat edasi arutada ja hea meel oleks, kui nii palju variraportööre kohale tuleb kui võimalik, ma saan aru, et pärast miniplenaari on küll keeruline kohale tulla, aga mul oleks väga hea meel, kui eh, me saaksime sellega edasi töötada. loodame, et me jätkame konstruktiivselt ja variraportöörile pakun ka välja teatud variandid äh, enne meie koosolekut, mis põhinevad teie muudatusettepanekutel ja teie fraktsioonide muudatusettepanekutel. Te teate mind väga hästi, te teate, kust ma selle teemaga alustasin, te teate, kui konstruktiivne ja pragmaatiline ma soovin praegu olla, ehk siis äh, aidake mind minu töös, aitäh! aitäh! kahekümne seitsmes ja kahekümne kaheksas Ähm, märts TRAN-is ja plenaaril vaatame, millal see tuleb edasi. järgmine päevakorrapunkt, jätkame transpordi teemadel ja teemaks on siis määruse viis kuus üks murd kaks tuhat kuus muutmine seoses äh, miinimumnõuetega äh, sõiduajale, puhkeajale ja muule. ning ühtlasi puudutab see ka määruse sada kuuskümmend viis kaks tuhat neliteist muutmist, mis puudutab sõidumeerikuid. ja annan sõna George Bachile. jah, suur tänu kohe alguses, suur tänu kolleegidele, kes tegid muudatusettepanekuid ja hoolitsesid sellega transpordisektori parandamise eel, aga ka öö, äh, autojuhtide töötingimuste ja üleüldiselt turvalisema maanteetranspordi eest, sest kõik need küsimused on omavahel väga tihedalt seotud. mul on olnud juba kaks variraportööride kohtumist ja mul on väga hea meel, et kolleegid on nõus sellega, et põhiliseks probleemiks on praegu juba olemasolevate reeglite mitterakendamine ja see, et liikmesriigid ei tee koostööd. ma saan aru, et nüüd kasutatakse võimalust selleks, et äh, nõuda suuremat paindlikkust, sellegipoolest leian mina, et olemasolevatest reeglitest piisab, need on tunnustatud ja seda teevad nii ettevõtjad, veokijuhid kui ka kontrollivad asutused. Nad kõik teavad reegleid, nad on oma tööd vastavalt sellele kohandanud ja viimastel aastatel olen väga harva näinud nõudeid uute reeglite järele, eriti mis, selles osas, mis puudutab äh, veokijuhtide puhkeaega. raportöörina olen valmis kompromissidele minema neid oma arvamusega sisse, töötama ja tõesti arvestan nii paljude ettepanekutega kui võimalik, alati see ei pruugi aga võimalik olla. ja tõesti, tegemist peaks olema ettepanekutega, mida siis Transpordikomisjon ka äh, kuulab ja toetab, sest meie nii-öelda suuremaks vaenlaseks ongi ju Transpordikomisjon, mis seda arvamust koostab tahaksin toonitada paari punkti siin on kolleegid välja toonud nelja nädala aja, kus siis sada kaheksakümmend tundi tööaega öö, oleks võimalik ära jaotada. minu jaoks on see punaseks jooneks, see läheb liiga kaugele, see halvendaks veokijuhtide töötingimusi ja peale selle ohustaks need ka turvalisust maanteedel. viimastel aastatel ja kolleeg Jerome Lavrieux mainis ka seda, et viimastel aastatel on olnud siin trend, et üha rohkem kasutatakse väikseid ka, äh, tarbesõidukeid kaubaveoks ja ma tõesti arvan, et väga tähtis on äh, ka need äh, tarbesõidukid äh, ettepaneku kohaldusalasse võtta, et no ma ei tea, milline raadius siis äriühingu asukohast või millised tahograafid seal olema peaks, seda kõike on võimalik veel mõelda. nüüd äh, kabiinis puhkeaja veetmise äh, keelamine, annan endale aru, et meil praegu piisavalt ei ole taristut, piisavalt äh, puhkeplatse ja parklaid et seda nõuet ellu viia, aga ma arvan, et kui siia mõistlik tähtaeg sisse viia, siis me võime ka sellest ettepanekust kinni pidada. kavatsen teha koostööd variraportööridega ja väga tähtis on hoolitseda selle eest, et taristu kulud taristu maksustamisest tulevat tulu siis ka selliste parklate ehitamiseks kasutatakse. väga keeruliseks äh, probleemiks on siin tõesti puhkeajad, kui sõidetakse koju või kui puhkeaega tuleb veeta kodust eemal. me oleme väga palju rääkinud sellest, et mida siis nii-öelda äh, mõista siin näiteks äh, isikliku asukohal, siin on tõesti väga palju erinevaid äh, segaseid punkte, mis vajavad selgitamist veel paar punkti, meie põhiliseks eesmärgiks on ju äh, veokijuhtide mm, nomaadlik elu lõpetada ja ma arvan, et äh, meil on siin tähtis roll, mida mängida. ajakavad pannakse juba varakult paika ka tihti päris pikalt ja peab olema võimalik neid sõite niimoodi planeerida, et on võimalik siis ka naasta oma elukohta teatud perioodide tagant, ilma et siis äh, töötajate elukvaliteeti negatiivselt mõjutada. väga tähtis on parandada ka veokijuhtide elukutse mainet, Äh, ja nende töötingimusi parandada selleks, et leida järelkasvu. nüüd need ähm, intelligentsed sõidumeerikud, ähm, siin need tähtajad, mis on paika pandud, ei ole minu jaoks vastuvõetavad, viisteist aastat on täiesti naeruväärne ettepanek äh, ja ma leian, et seda tähtaega tuleb ilmtingimata lühendada, teades muidugi, et äh, kõik see uute meerikute kasutusele võtmine ja vanade süsteemide ajakohandamine võtab aega ja öö, ja on ka kallis, aga ma arvan, et me võiksime siin mõelda aastate kaks tuhat kakskümmend üks või kaks tuhat kakskümmend kolm peale, sest see, mis välja on praegu pakutud, kaks tuhat kolmkümmend neli on täiesti vastuvõetamatu. aitäh tehtud töö eest kolleegidele kes panustasid ja ootan juba põnevusega kõike järgnevat. Merci pour SND, monsieur Kristjanson. suur tänu ja sotsiaaldemokraadid, härra Kristjanson. aitäh. ma tänaksin raportööri ja variraportööre hea koostöö eest selle teemaga meil lasub vastutus leida lahendusi, mis ühendavad erinevaid seisukohti ja mina tooksin välja enda peamised prioriteedid. see viiteperiood peaks jääma praeguseks kaheks nädalaks puhkeaja arvutamisel, sest et selle perioodi pikendamine oleks negatiivne nii sotsiaalsete tingimuste kui ka liiklusohutuse vaatevinklist tuleb tagada, et sõidukijuhid ei veedaks sõidukis oma iganädalast puhkeperioodi, nad peaks seda tegema kas kodus või siis mingis eh, muus normaalses kohas, mille pakub talle välja tööandja. samuti nomaadsõidukijuhtide eh, nähtus tuleb lõpetada, sõidukijuhtidel peab olema võimalus vähemalt kolme nädala tagant tagasi koju perekonna juurde pöörduda. lisaks Ehm, ka LCV-de puhul tuleks ehm, rahvusvaheliste vedude reegleid austada, praegu on tegemist õiguslüngaga ja viimaseks, arukate sõidumeerikute rakendamine peab toimuma nii kiiresti kui võimalik, sest see on võtmetähtsusega praegu kujundatavate reeglite täitmise tagamisel ja ma loodan, et koostöö jätkub, aitäh! Merci pour SCR suur tänu. paistab, et Euroopa konservatiivide reformistide pärast ei ole kedagi kohal äh, ja ALDE proua Tlabajova. aitäh. ma tegelen kõigi kolme teemaga ja ma pean ütlema, et ma austan kõiki kolleege, kes ainult ühe teemaga tegelevad, sest et need teemad on omavahel nii seotud ja tegelikult päris raske on ainult ühele keskenduda, et te suudate, ma imetlen seda aga katsume neid kõiki plokina vaadata. ma tänan härra Bachi selle eest, et te korraldasite eelmisel nädalal variraportööride koosoleku, see oli väga kasulik, väga viljakas, peatselt tuleb veel üks koosolek ja aitäh ka esimeste kompromissettepanekute eest. arvan, et arutada on veel päris paljusid teemasid, mitmed keskse tähtsusega teemad on lahtised, mainin ka osa neist nüüd ära ma arvan, et kindlasti tuleb mõelda nendele kompromissettepanekutele selleks, et tagada, et need reeglid, mille me vastu võtame, on positiivse mõjuga. et nad parendavad sõidukijuhtide töötingimusi, aga samaaegselt ei tee ettevõtjate elu võimatuks. ehk siis praegusel hetkel minu peamine mure seisneb selles suhteliselt piiratud kompromissettepanekus, mis puudutab ähm, iganädalast puhta aega, see on kompromiss viisteist me teame, et äh, turvalisi parkimiskohti ja üldse kvaliteetset majutusasutusi on suhteliselt vähe Euroopa kiirteede kõrval, ehk siis äh, see reegel võib osutuda praktikas päris keeruliseks, see võib kõlada küll väga uhke ja kasuliku sammuna, ähm, et et isikutel lubatakse privaatsetes äh, ööbimisasutustes ööbida, jah, see kõlab väga hästi, aga ma arvan, et praktikas ei ole see tehtav. teiseks, ma ei ole näinud piisavalt andmeid äh, raportööri mure kohta ähm, nende sõidukite puhul, mis on siis LCV-d ehk väiksed tarbesõidukid, mõistlik oleks näha mingisuguseid andmeid, mis põhjendaks äh, nende vedude kaasamist määruse viis kuus üks kaks tuhat kuus kohaldamisalasse. siis on veel teisi teemasid, mida variraportööride koosolekul ei ole arutatud, võib-olla järgnevatel päevadel arutame, aga ma tahaksin veel kord rõhutada, et paindlikkust tuleb rohkem pakkuda nendele eh, ettevõtjatele ja töötajatele, kes tahavad oma tööaega paindlikumalt üles ehitada, loomulikult ei tohi see toimuda töötingimuste arvelt, aga tuleb ette näha ka sellised võimalused, kus äh, sõidukijuhid võivad alustada oma tööd äh, kusagilt perifeersest piirkonnast, on võimalik, et äh, võivad tekkida mingisugused probleemid, mille tõttu ei saa näiteks ähm, pause teha, ehk siis selline paindlikkus tuleb ette näha ühtlasi tuleb ta mõelda, missugustel tingimustel peaks ette nägema selle, et sõidukijuht peab naasema koju või kuhugi mujale, kuhu ta tahab minna. ma olen näinud teatud muudatusettepanekuid, et sellisel juhul peaks selliste vedude eest äh, maksma tasu äh, ette ettevõtjad, aga siinkohal juhin tähelepanu sellele, et selliseid asju reguleerib juba töötajate lähetamise direktiiv, ehk selles õigusaktis ei tohiks selle kallale minna, minna. aga ma ootan meie edasist koostööd ja ka oma arvamuses proovin olla nii konstruktiivne ja pragmaatiline kui võimalik, aitäh! Merci pour la gué, madame Lopez Bermejo! aitäh ja roheliste nimel proua Lopez Bermejo! aitäh! esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja tema jõupingutuste eest kompromisside väljatöötamisel ja muudatusettepanekute läbivaatamisel selleks, et veokijuhtide töötingimusi parandada. me peame tõesti mõtlema selle peale, et need jõupingutused aitavad ka turvalisust maanteedel parandada. kui ma õigesti aru sain, siis äh, raportööri jaoks on töövõtjate huvid kõige tähtsamad. tegemist on tõesti veokijuhtidega, kes istuvad veoautodes, kes jõuavad koju pärast seda, kui nad on äh, pool või isegi terve Euroopa läbi sõitnud. praegused nädalased puhkajad peavad jääma selliseks, nagu nad praegu on ja mis puudutab äh, parkimis- ja puhke kohtade infrastruktuuri, siis tõesti, seda on meil vaja väga palju parandada Euroopas. kuid seejuures ei tohi me ära unustada tegelikku probleemi, millega õigusandjad äh, võitlevad äh, puhkeaegade puhul. nimelt paika pandud reeglite rakendamine digitaalsed äh, nutikad sõidumeerikud tuleb võimalikult kiiresti kasutusele võtta ja kohe kindlasti mitte hiljem kui aastal kaks tuhat kakskümmend üks, selleks, et äh, need sõidumeerikud siis oleksid paigaldatud kõikidesse veoautodesse ja et meil oleks võimalik äh, nende liikumisi kontrollida. väga tähtis on vältida erandeid äh, selle ettepaneku puhul, kui me räägime näiteks väikestest tarbesõidukitest ja viime sisse ka mingi raadiuse äriühingu asukohast, siis see tekitab kohe võimalusi kõrvale hoida, nii et me tõesti peaksime olema siin ettevaatlikud ja peale selle ei tohiks siin teha erandit kommertse tavakasutuse jaoks. Ähm, ükskõik, kui kellelgi on veoauto ja kui ta sellega sõidab ja midagi transpordib, siis peavad talle kehtima reeglid, mis kehtivad kõikidele veoautodele. ja ootan juba tulevat tööd ja olen valmis tegema veelgi muudatusettepanekuid ja aitama välja töötada kompromissettepanekut. aitäh ja Roheliste nimel proua Telli! Euh, suur tänu, kallid kolleegid! kõigepealt suur tänu sulle arvamuse koostamise eest, arvamus on suurepärane, äärmiselt täiuslik ja seda näitab ka see napp muudatusettepanekute arv, mille rohelised on esitanud teie raporti kohta. mina olen äh, viiteperioodi laiendamise vastu, mille kohta on ettepaneku teinud Euroopa Komisjon, see mõjutab äärmiselt negatiivselt äh, veokijuhtide töötingimusi ja transpordikomisjoni äh, esindajana ütleksin ma, et see mõjutab otseselt ka meie teede ohutust olen samal seisukohal nagu teie äh, ja Euroopa Kohus äh, oma hiljutise otsusega äh, tuleb keelustada puhkeaeg sõidukisalongis ähm, ja äh, see on täiesti vastuvõetamatu. Euroopa Kohus äh, on langetanud oma otsuse ja kui me hakkame otsustama nüüd vastu Euroopa Komisjoni, Euroopa Kohtu äh, pretsedendi õigust, siis põhimõtteliselt võivad kõik selle küsimärgi alla seada, me peaksime ikkagi austama Euroopa Kohust, kelle seisukoht on täiesti selge. mul on väga hea meel tõdeda, et minu ähm, tööametit puudutavad äh, ettepanekud on võetud sisse kompromissi muudatusettepanekutesse ja kõik, mis puudutab äh, praegust Euroopa õigust selles valdkonnas, äh, sõltub jõustumisest ning kontrollist. Euroopa projekti õõnestab ennekõike ka sotsiaalne dumping, nüüd tuleb lõpetada see, et me räägime hommikust õhtuni aasta aasta järel sellest, mida teha, kui samal ajal puudub igasugune kontroll, vastav amet on siin otsustava tähtsusega. Euroopa amet, mille ülesandeks oleks kanda hoolt Euroopa õiguse jõustamise kontrolli eest, see oleks selge sõnum selle kohta, et me saavutame liikmesriikides seda, mida me oleme, mille poole oleme püüdlen-, püüelnud. palun teil pöörata põhjalikult tähelepanu meie muudatusettepanekutele ning Euroopa Komisjon peaks ka omalt poolt õige pea esitlema asjakohase ettepaneku sellise ameti loomise kohta, haarakem härjal sarvist, kasutagem võimalust, lõpuks ometi peaksime selle teemaga hakkama tegelema nii äh, tööhõive kui ka transpordikomisjonis veel üks olulisi äh, alustalasid on äh, selle direktiivi jõustamise osas on äh, arukas sõidumeerika. kahe tuhande kahekümne teine aasta oli minu ettepanek, aga igal juhul võiksime me olla ambitsioonikamad kui komisjon, me ei hakka ootama siin kahe tuhande kolmekümne neljandat aastat, sotsiaalne tamp dumping äh, selleks ajaks äh, on mitmekordistunud, me peame saatma selge sõnumi, näitama omalt poolt, et siin ei ole ühed töövõtjad teiste töövõtjate vastu, me peame näitama, et peamine on siin ikkagi äh, tervishoid, ohutus kõikide töövõtjate jaoks Euroopas ja kõikide teetöötajate jaoks pense que je n'ai personne pour EFDD. FDD esindajaid ei ole, ENF ja härra Martin. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka raportöörile. oleme tehtud tööga päris rahul, sellepärast et oleme esitanud ainult kolmteist muudatusettepanekut ja suur tänu, et meie ettepanek, mis puudutas väikeseid tarbesõidukeid, et see võeti ka öö, sisse. see on tõesti üks öö, lünk ja kakssada kilomeetrit on piirmäärana parem kui sada kilomeetrit. ja puhkereeglid neli nädalat. suur tänu, et ka selle teema tõstatasite, oma muudatusettepanekutega tahaksime minna veelgi kaugemale kui staatus quo meie arvates võiks äh, sõidukijuht tagasi min-, oma koju pöörduda iga nädal, mitte iga kuu, nagu komisjon on ettepaneku teinud. ja vastasel korral tuleks ja igal juhul tuleks äh, kompensatsiooni pakkuda iga nädala lõpus. ja seda kõike esindame ka oma muudatusettepanekutes. härra Kosa. köszönöm szépen a szót aitäh mulle sõna andmast, härra esimees. ka mina leian, et neid, seda kolme dokumenti tuleb üheskoos läbi vaadata. ja ma ei taha hakata kordama kõike seda, mida ma juba ütlesin esimese dokumendi kohta. mis puudutab sotsiaalset dumpingut, siis mina leian, et äh, kehtib see, mida ma ütlesin juba eelmise raporti kohal, ka teised kolleegid on siin juba enne mind sotsiaalset dumpingut maininud, aga ma ei usu, et me sotsiaalse dumpingu peaksime registreerimata töötajatega ühte patta panema. oma muudatusettepanekutega tahtsin hoolitseda selle eest, et tekst muutuks veelgi paremaks. ma arvan, et on väga tähtis, veel kord üle vaadata iganädalane puhkeaeg. süsteem on paindlik ainult siis, kui eh, puhkeaegade kõrval vaataksime veel kord üle ka eh, sõidu ehk siis tööajad, need kaks peaksid omavahel olema kooskõlas. nelikümmend viis tundi puhkeaega nädalas pikaajalist puhkeaega, siis selle puhul ei arvestata sellega, et Euroopa teedel ei ole valvatud parklaid piisavalt ja ka hotellikohti. mida mõeldakse inimväärika puhkekoha all, kas seal peaks olema ka näiteks piisavalt äh, dušikohti? olen rääkinud siin äh, transpordiliidu esindajatega ja üks, kellega kohtusin, ütles, et äh, parklaid on liiga vähe et näiteks Saksamaal on äh, ainult kolmteist äh, valvatud äh, parklat, kus on ka siis võimalus ööbida ja duši all käia. ma olen ka varem juba öelnud, et Ungaris kindlustusettevõtjad ei ole valmis kindlustama veokeid, kui veokijuht ei ööbi veokis. nii meil on võimalik kindlustada ainult äh, selliseid äh, veoautosid, äh, mis on siis valvatud parklas, kui veoauto juht veokis ei ööbi. suur tänu, härra Kossa ja nüüd härra Pahv, palun. suur tänu kolleegidele nende kommentaaride ja mõtete eest võib-olla paar-kolm punkti lõpetuseks veel minu poolt, mida ma tahaksin välja tuua. Martina Tlabajova väga õigesti tõi välja selle statistika, puuduva statistika äh, selle kohta, kui palju on hakatud ka kasutama väikseid äh, tarbesõidukeid äh, transportvedudeks. ükskõik, kas see protsent on praegu üks, kaks või kolm protsenti, see ei ütle meile väga palju, kuid meie ülesanne vastutustundlike poliitikutena on ka vaadata tulevikku midagi öö, äh, ette vaadates reguleerida, mitte kogu aeg sündmuste arengule järele joosta me ei saa eeldada, et noh, kui midagi on tekkinud, siis leiame selle kohta ka seadusandluse minu arvates selline mudel on tõesti väga mõtlemapanev nii transpordisektorite kui, äh, nii transpordisektorite kui ka äh, maanteede turvalisuse jaoks, just sellepärast tuleb meil juba ette midagi ära teha. nüüd teine punkt, parklad. ma arvan, et mitte ainult selles raportis, vaid kõikides äh, teistes raportites ja kõikidel võimalikel juhtumitel peame selgemalt välja tooma selle, et meil on vaja turvalisi parklaid. ma saan aru, et seda kõike ei ole võimalik üleöö teha. me oleme, meil kõigil on võimalus erinevates raportites liikmesriikide tähelepanu sellele probleemile juhtida minu jaoks on see täiesti vastuvõetamatu, kui nüüd hakatakse juhilt nõudma, et ta oma puhkeajal öösel valvaks veel koormat. see on minu arvates tõesti täiesti vastuvõetamatu nõue. kujutage nüüd endale ette, et kui meie tööpäev lõpeb, et me siis peaksime kuskil midagi valvama hakkama see tõesti ei ole minu arvates vastuvõetav ja minu arvates see, mida praegu siin kindlustajad nõuavad või ka ettevõtjad, see läheb liiga kaugele, aitäh. suur tänu ja päevakorra järgi siis äh, kahekümne äh, seitsmendal, kahekümne kaheksandal meil ja siis transpordis ka ja siis täiskogus äh, läheb see teema edasi, siis triloogid ja nüüd päevakorrapunkt number kuus, määruste üks null seitse üks murd kakssada üheksa ja üks null seitse kaks murd kakssada üheksa muutmine, et võtta arvesse valdkonna arengut. proua Lope Fontanier on raportööriks. suur tänu, lugupeetud esimees. jah, ja kuna see arvamus on küllaltki keerukas olukorras, praegu on välja pakutud kakssada nelikümmend üheksa muudatusettepanekuid, vaidluskohti on palju ja esimene kompromissi versioon on saadetud kõigile variraportööridele. see saatmine toimus täna ja homme hommikul on esimene ametlik variraportööride koosolek. nimelt et on olnud ka juba mitmeid mitteametlikke koosolekuid, et kontakte luua, aga ma pean ütlema, et see on suhteliselt raske, sest äh, on teatud muudatusettepanekuid, mis on loomuselt täiesti üksteise vastu, aga ma saan aru, et kõik tahavad kokkuleppele jõuda ja selleks me ka teeme koostööd, et proovida tegelike kompromisside juurde jõuda esimeses sõnavõtus tahan keskenduda nendele teemadele, mis minu meelest on probleemsemad kokkuleppe saavutamisel, vaadates neid muudatusettepanekuid, mille ma saanud olen. kõigepealt LCV-d, väiksed tarbesõidukid, nagu te teate, need sõidukid, mis on alla kolme koma viie tonnise täismassiga, on jäänud määruse kohaldamisalast välja. aga ma olen teatud kolleegidega üht meelt, et eh, mõeldes eh, nii-öelda libafiiedele ja riiulifirmadele, kes tegelikult kasutavad selliseid eh, sõidukeid küll ja kui vaadata muudatusettepanekuid, siis selgelt tuleb välja, et sellise nähtuse vastu tuleb võidelda. samas ei tohi ka luua ebaproportsionaalseid haldustõkkeid selleks, et teatud ette, teatud ettevõtjad ei jõuaks ähm, turule seetõttu need veoettevõtjad, kes tegelevad ainult riigisiseste vedudega, peaks kohaldamisalast välja jääma ja see mõte jookseb ka läbi mitmetest muudatusettepanekutest. kui vaadata äh, George Bachi kolmekümne teist muudatusettepanekut, mis puudutab siis äh, tühimassi vahemikku kaks koma viis kuni kolm koma viis tonni, siis see võiks olla midagi sellist, mida arvesse võtta küll. nüüd äh, ma, finantssuutlikkuse äh, kriteeriumid, siin ma arvan, et ei tuleks kasutada samu äh, kriteeriume, mida kasutatakse raskeveokitega sõidukite puhul, ehk siis on vaja täiendavat paindlikkust, vastasel juhul võib see hakata negatiivselt mõjutama siseturu tõhusat toimimist ja tööhõivet, ehk siis see on esimene konfliktipunkt. teiseks, täiendavad nõuded, et liikmesriigid, äh, kas liikmesriigid võivad seada täiendavaid nõudeid kutsealale juurdepääsuks, siis paljud soovisid kolmanda artikli teise lõike säilitamist määrusest äh, kümme seitsekümmend üks, selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik otsustada, kuidas äh, saab vajadusel täiendavaid nõudeid kehtestada. ma olen selle seisukohaga nõus. nüüd asutamisvabadus. asutamisvabadus on üks äh, siseturu äh, alustaladest ja sellest tuleb kinni pidada, seda tuleb austada, ehk siis ühelt poolt tuleb tagada selle põhimõtte täitmist, aga teisalt tuleb ka kinni pidada põhimõtetest, mis äh, tulevad implitsiitselt välja, näiteks ebaseaduslike praktikate vastu võitlemine, mis on ju praegu suureks probleemiks. nüüd, kui rääkida äh, hindamiskriteeriumidest, siis ma arvan, et töötajate lähetamise direktiiv ei saa olla kriteeriumiks kui selliseks. Need äh, normid on ikkagi loodud teistsuguseid töötajaid silmas pidades. küll aga võiks ehk hõlmata kabotaaži teemat ja reeglite täitmist või siis äh, neid punkte, mis puudutavad riiulifirmasid, sest vastasel juhul võib see tuua kaasa moonutuse siseturul ja kabotaaži puhul ka. aga nüüd kabotaažist, minu meelest see on ehk kõige tundlikum teema ja see tekitab kõige suuremaid lahknevusi. väga tähtis on, et kolmas jak-, ettepaneku määruses tuhat seitsekümmend kaks peab leidma korrektset täitmist. on teatud olukordi, mille puhul tuleb kriteeriumi hulka vähendada, teisel juhul tuleb laiendada, aga kabotaaži mõte lõppastmes on ju see, et pärast rahvusvahelist vedu ei sõidetaks tühja veokiga. ja see tähendab ka, et ähm, ettevõtja jaoks on kasumlikkus suurem, mis tähendab seda, et kabotaaži puhul peab see päevade hulk olema piisavalt suur, et selline asi oleks võimalik ja pärast seda oleks siis võimalik pöörduda tagasi riiki, kus ettevõtja asub. ehk siis peaks olema võimalik tagada see, et riiki sõidetakse pärast ka tagasi. nüüd, kui rääkida lähetamise reeglitest et veokijuhtide puhul, siis mina olen tegelikult selle teema vastu ja mul tekib küsimus, et kas siin peaks erinormidega Lex Specialis seda asja reguleerima või mitte. loomulikult nii selles küsimuses kui teistes küsimustes ma olen kolleegidele avatud, ma olen aruteludele avatud, sest oluline on leida siin komisjonis konsensus ja nagu öeldud, homme hommikul on esimene koosolek variraportööridega. suur tänu uh,! Merci, monsieur le président um suur tänu, lugupeetud äh, esimees. ja aitäh kõigile kolleegidele tehtud töö eest. nagu kõik juba ütlesid, siis arvamusi on tõesti märkimisväärselt palju. kabotaaži puhul on vist viisteist erinevat mudelit, mis on välja pakutud erinevate muudatusettepanekutega, mis ei ole ainult äh, viisteist erinevat kontseptsiooni, aga siiski need käsitlused on loomult niivõrd erinevad. ma arvan, et ma täna rohkem ei ütlegi, sest kuna homme hommikul on variraportööride koosolek, siis praegu vist midagi väga kasulikku välja öelda ei saagi. ma vaatan ka, et Äh, kolleeg ei öelnud eriti palju, Olle ei öelnud eriti palju, sest äh, tuleb ikkagi läbirääkimiste laua taha istuda, sest arvamusi on tõesti nii palju ja need arvamused on nii erine-, nii erinevad. praegu me räägime sellest, kui keeruline see teema on, aga peaks siis alustama läbirääkimistega. aga olgu öeldud väga põgusalt, me ei ole kompromisse veel näinud, me vist saime need alles praegu kätte, aga me ei ole neid läbi vaadanud sellega me tegeleme homme. alati on mõistlik täheldada, et kui me räägime nendest kolmest failist ja nüüd sellest ühest konkreetsest, siis et see üks punkt ei ole nüüd jagatud pädevus Transpordikomisjoni ja Tööhõivekomisjoni puhul, vaid see siin puudutab ainult Tööhõivekomisjoni, mis tähendab seda, et siin tuleb realistlikult suhtuda sellesse, mida Tööhõivekomisjon on võimeline saavutama ja tuleb ka mõelda, mida on teinud meie transpordikomisjoni kolleegid, näiteks kabotaaži puhul ma tahaksin küll jääda kabotaaži vana mõiste määratluse juurde ja piirata ta seda neljakümne kaheksa tunniga pärast rahvusvahelise veo lõppu ja vedude piiri ei sätestaks, see on Transpordikomisjonis välja öeldud seisukoht, aga nagu öeldud, ettepanekuid on tohutult palju, nüüd kui puudutada juurdepääsu, siis eh, väiksed tarbesõidukid peaksid olema siin kohaldamisalas, kõik neli kriteeriumi peaksid kehtima ka LCV-de puhul ja me ei ole selle seisukohas äh, ainsad, kes seda usuvad. kui rääkida asutamisnõudest, siis selle teemaga võib-olla homme ei pea väga palju aega kulutama ja ma arvan, et oleme eriarvamusel või ma ei ole päris kindel, kuidas on kabotaažiga, et kas kabotaaž, kas kabotaaži reeglite rikkumine peaks kujutama endast hea maine nõude rikkumist? aga me oleme välja pakkunud muudatusettepanekuid seoses sotsiaalgarantiifondiga, mis puudutab siis finantssuutlikkuse kriteeriumi äh, turule pääsul. ma tean ka, et kolleegid on pakkunud välja nii-öelda cooling off perioodi erinevaid pikkusi seoses kabotaažiga ja ilmselt kõiki neid teemasid vaatame me homme hommikul üksikasjalikumalt. mul on mõned lühidad küsimused, kui tohin. et teatud selgust luua. esiteks raportöörile, meie raportöörile, kes ütles ja kes on välja pakkunud muudatusettepanekuid, millega öeldakse sõna otseses mõttes, seal on osa tekstist, mis kustutab komisjonipoolse teksti mis puudutab siis liikmesriigi tasandi elektroonilisi registreid, kus nõutakse viimase kahe aasta finantsandmeid, et minule tundub see eh, pisut veidra muudatusettepanekuna ja ma ei saa aru küll, miks see kustutatud on. loomulikult tuleb eh, bürokraatiat vähendada, kui see on mittevajalik, aga mina ei saa aru, mis, milles seisneb selle nõude mittevajalikkus, see tundub üsna tavalise ja ilmselge asjana, mida nõuda ja nüüd teine asi, ma ei tea, kas sellele praegu peaks tähelepanu pöörama, aga äh, kogu see arutelu Lex Specialise teemal, äh, me rääkisime päris pikalt sellest ja ma küll kuulasin, aga ma ei ole kindel, kas ma sain täielikult täpselt aru, mida te sellega silmas pidasite. meie raportöör on teie ettepanekust kinni võtnud ja kui üks teie seast suudaks natuke rohkem seda teemat kommenteerida, et mida äh, missugused oleksid selle lähenemise mõjud, siis see aitaks mul järge pidada, sest natuke raske on orienteeruda, aga praegu las see teema jääb ja aitäh. Merci, professeur, madame Stevens. suur tänu ja proua Stevens, palun. Hartelijk bedankt, voorzitter. aitäh, esimees, kallid kolleegid olen täiesti nõus raportööriga. illegaalse tegevuse ja riiulifirmade vastu tuleb võidelda, see peab olema prioriteediks. peale selle tuleb välja tuua see, et vabade teenuste tõkestamine ei aita meil ka eh, siseturgu elul lõpule viia ja meil on väga tähtis tagada selle, et siseturul ka võrdsed võimalused ja õigused. on väga tähtis, et ettevõtted, mis on oma asukoha ühes liikmesriigis registreerunud, seal tõesti ka tegutsesid, tegutseksid ja minu arvates on siin väga tähtis paika panna rahvusvahelised nõuded, mille puhul arvestatakse just teenuste pakkumise eripäraga. paremad kontrollid, koostöö liikmesriikide vahel on seal ilmselgelt kõige tähtsamad ja sellepärast äh, olen nõus ka sellega, et igasugused rikkumise võimalused tuleb ära kaotada ja kabotaaži puhul tuleb kinni pidada ka keskkonnanõuetest. peale selle tuleb vältida ka tühisõite kuid kabotaaž ei tohi olla vabanduseks selleks, et mitte kinni pidada äh, töö ja tööõiguse nõuetest ja sotsiaalsetest nõuetest äh, võõrustajariigis mina toetan ka liberaliseerimist, kui sellega on võimalik äh, kaasata ta,, tagada võrdsed võimalused ja konkurents. peale selle reeglid peavad olema selged ja sellepärast äh, mul ei ole ka midagi piirangu vastu, mis oleks maksimaalselt kolm päeva. kavatsen teha variraportööride ja raportööriga koostööd selleks, et leida tasakaalus kompromissettepanek, aitäh! E suur tänu, liberaalid ja demokraadid, Martina, palun! Uh, üllatav jälle, et mina sõna võtan, um, aitäh, Veronika, selle sissejuhatuse eest ja ma ootan tõesti seda homset variraportööride esimest koosolekut vastan ka härra Simonile, sest et kui ma sain küsimusest õigesti aru, ma küll mõtlesin millelegi muule, ma, kusjuures ma eile õhtul ma nägin isegi unes veoki juhte, ehk siis ma olen nii väga pühendunud sellele teemale, aga see, mida ma ütlesin Lex Specialise kohta, ehm, Lex Specialises me viitame töötajate lähetamise direktiivile üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks, aga see töötajate lähetamise direktiiv on praegu äh, ümbervaatamise staadiumis, ehk siis me peame olema ettevaatlikud sellega. ja see, mida ma enne ütlesin oma arvamuse kohta, et isegi see transpordi äh, klausel, mis pannakse ülddirektiivi, mõjutab tohutult Lex Specialist, ehk siis ma lihtsalt juhtisin tähelepanu sellele, mil määral need asjad omavahel seotud on, me peame mõistma äh, kuidas nii-öelda üldine direktiiv mõjutab erinormi. vahel on nõnda, et kui me viitame mingile üldreeglile, siis see tuleneb direktiivist üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks, aga ka seda vaadatakse praegu ümber ja näiteks TRAN komisjoni eh, liikmed ei pruugi teada, et me, missugustest reeglitest me praegu räägime, ehk siis me lihtsalt peame seda seost tajuma ja teadvustama sellepärast ma juhin alati tähelepanu sellele, kui tähtis on koordineerida seda, mis toimub erinevate failide puhul. liikuvuse pakett kui selline on avatud, räägitakse lähetamisest, räägitakse teistest teemadest ja kõiki teemasid tuleb teadvustada. nüüd Veronika, sinu otsus seoses kabotaažiga äh, on keskse tähtsusega ka töötajate lähetamise jaoks, ehk siis minu teema jaoks ja see on ka härra Bachi teema jaoks väga oluline. ehk siis juhin teie tähelepanu sellele, et minu arvamuse projektis seoses sõidukijuhtide lähetamisega on kabotaaž juba esimesest päevast allutatud lähetamisreeglitele. nagu öeldud, teatud liikmesriigid juhtisid sellele ka tähelepanu et see tekitab muret, mis tähendaks seda, et sõidukijuhtide sotsiaalsed tagatised oleks esimesest päevast tagatud. ja sellepärast praegu ongi oluline leida tasakaal nende erinevate failide vahel, sellepärast et kui eh, olemas on sõidukijuhtide sotsiaalsed tagatised, siis ei peaks vedude hulka näiteks väga rahvusvaheliste vedude puhul hakata piirama ja see ei oleks mõistlik ainult majanduslikel põhjustel, aga ka näiteks keskkonnapõhjustel, e, piiranguid ei ole vaja tegelikult, kui lähetamise reeglitega on sõidukijuhtide töötasu probleem justkui lahendatud, ehk siis see on see tasakaal, mis tuleb leida. ja ma ootan huviga meie homset arutelu variraportööride koosolekul ja loodetavasti e, on meil üldpilt toimuvast olemas, aitäh! proua Kari, palun! aitäh! kõigepealt suur aitäh arvamuse koostajale selle äh, sissejuhatuse eest, kutse eest variraportööride kohtumisele, arvamused kindlasti kujutavad, kujunevad väga heaks äh, meie seisukohad lahknevad paljuski, aga ma arvan, et vähemalt mõningateski küsimustes jõuame ühise seisukohani. mis puudutab väikeseid tarbesõidukeid, siis meie fraktsioon on äh, nõus sotsiaaldemokraatidega ning oleme huvitatud sellest, et ka need sõidukid kaasatakse. peamine põhjus nende kaasamiseks on, et me juba täna näeme, et transpordiettevõtted kasutavad ära neid piirmäärasid ja kasutavad sõidukeid, mis täpselt jäävad sellest piirist allapoole, me ei tahaks, et neid äh, piire kasutataks rohkem kui hädavajalik äh, kurjasti ära. ja praegu seda juba tehakse. mis puudutab kabotaaži, siis minu meelest on põhimõtteliselt selge, mis see kabotaaž on. kabotaaž on on tegelikult siseriigi äh, sõit, sõidetakse riigis, äh, riigisiseselt äh, erinevaid ülesandeid täites. ja meie eesmärgiks on siis töövõtjate õigused tagada võrdse töö eest, tuleb maksta võrdset tasu, töötingimused peavad olema ühes riigis võrdsed ja see peab kehtima ka nende sõidukijuhtide kohta, kes teevad kabotaaži. kuidas töövõtjat kõige paremini kaitsta, selles osas oleme valmis läbirääkimisi pidama meie eesmärk on ähm, piiratud ajavahemikud kabotaaži jaoks ja nõndanimetatud äh, jahenemisperiood. see tähendab seda, et kui on ühes riigis kabotaaži tehakse, siis tuleb riigist välja sõita, siis äh, peab kuluma mõnda aega, enne kui taas sellesse riiki sisenetakse, et kabotaaži teha see aitab ära hoida seda, et eeskiri kasutatakse kurjasti ära, et ähm, ei, tõesti teostatakse kabotaaži ja mitte ei veedeta vahepealne aeg lihtsalt piiri taga kuskil parkimisplatsil, oleme siis valmis erinevaid mudeleid arutama, erinevaid alternatiive kaaluma, kui me tagame võrdse töö eest võrdsed töötingimused ja võrdse palga samas riigis, aitäh! suur tänu ja rohelised proua Teli! suur tänu, lugupeetud esimees ja kallid kolleegid! kallis Veronika! tegemist on teemaga, millega olen põhjalikult tuttav, sellepärast et me ei räägi sellest teemast ainult täna, vaid oleme rääkinud sellest ka varem. tahaksin tänada sind, Veronika, kogu tehtud töö eest ja juhiksin mõn-, omalt poolt mõningatele tähtsatele asjaoludele tähelepanu. kabotaaž loodi selleks, et vältida seda, et tühjad sõidukid peaksid tühjalt tagasi sõitma seda tava aga kasutati äh, liiga kurjalt ära ning esialgne eesmärk äh, tõrjuti tahaplaanile. tegelikult äh, on tegemist ebaõiglase konkurentsiga ning praegu on täiesti möödapääsmatu, et me kuidagi uuesti seaksime raamid ning piiraksime kabotaaži seetõttu olen teinud muudatusettepaneku, millega kabotaaži ähm, võib läbi viia ainult üks päev äh, nädala jooksul, võttes arvesse komisjoni viimaseid arenguid ning äh, äh, muid ettepanekuid, siis ma rõhutaksin, et seda olulisem on, et Euroopa Parlament oleks ambitsioonikam, kõik peaksid olema nõus sellega, et äh, ettevõtted, riiuliettevõtted, äh, me oleme rääkinud sellest juba aastaid, äh, aga nüüd võtkem midagi ka konkreetselt ette. teema, millest rääkisid ka eelkõnelenud kolleegid, nimelt väikesed tarbesõidukid. see ei ole normaalne, et nemad pääsevad õigusnormide eest neid täitmata tegemist on ju ühe meie suure prioriteediga selle teemavaldkonnaga seoses. väga paljud transpordiettevõtted kasutavad üha rohkem ära neid väikeseid tarbesõidukeid selleks, et hiilida kõrvale Euroopa õigusaktidest, mis selles valdkonnas kehtivad. see mõjutab negatiivselt keskkonnakaitset, mõjutab negatiivselt ähm, sellepärast, et raskesõidukite asemel kasutatakse kümneid väiketarbesõidukeid. samas mõjutab see halvasti ka siis äh, töövõtjate töötingimusi ning äh, ohutust teedel. väikesed tarbesõidukid tuleb samuti kaasata sellesse äh, õigusakti ettepanekusse. olen nõus kolleegidega härra Pachi ja teistega, kes on teinud samasuguseid muudatusettepanekuid. kontroll ning sanktsioonid olen omalt poolt esitanud muudatusettepanekuga, paneku et ettevõtted, kes ei pea Euroopa õigusnormide eest kinni, tuleb kanda musta nimekirja, nii nagu õhusektoris, nii nagu, nagu lennusektoris. mõningad ettevõtted selles valdkonnas, kallid kolleegid, on nõndanimetatud mustas nimekirjas, tegemist ja siis äh, on siis ettevõtetega, mille puhul saavad äh, tarbijad ise oma otsuse langetada, et nad ei kasuta neid lennuettevõtteid, sellepärast et nemad ei lähtu turvanormidesse ja nii edasi. samuti tuleks ka siis äh, maanteetranspordi puhul koostada must nimekiri nendest ettevõtetest, kes Euroopa õigusnormidest kinni ei pea. tuleks keerata transport ja, ja mis äh, Euroopa õigusele ei vasta ja, ja ettevõtted, kes seda rikuvad, tuleks sellesse nimekirja ajakohastatult kandma. ja selle ameti küsimus, äh, Rahvapartei kolleegid, me oleme jõudnud ajalooliselt olulisse ajahetke. me kas haarame võimalusest kinni ja ütleme, et meil on siin Euroopa projekt ja me loome Euroopa Kontrolliameti või siis äh, Äh, need, kes on euroskeptikud ja kes tahavad äh, Euroopat hävitada, jäävad peale. suur tänu! FTD nimel ei ole kedagi kohal, siis saab sõna härra äh, Marta Eenev. suur tänu, härra esimees, suur tänu arvamuse koostajale jah, ähm, eelkõneleja vaimustus oli imetlusväärne ja äh, kaasakiskuvus proua äh, raportöör, suur tänu teile selle ettepaneku eest, et äh, kontrolle tuleb kahekordistada äh, kabotaaži osas. meil on kabotaaž, meil on sotsiaalne dumping, ebaõiglane konkurents, halvad töötingimused, kabotaaž tuleb lihtsalt lõpetada. ja kabotaaž võeti sisse sellepärast, et vältida seda, et ettevõtted ei saadaks oma sõidukit tühjalt tagasi, aga mitte ükski hea veokijuht ei tule tühja võidukiga tagasi, ta sõidab ju mitmest riigist läbi ja on igasuguseid võimalusi, kuidas kanda hoolt selle eest, et läbi kolmanda riigi teise riiki midagi üle viia, nii et see kogu see argumentatsioon, mis kabotaaži õigustuseks on toodud, on vale Äh, nii et äh, tegelikult võime väga lihtsalt olukorra lahendada äh, kabotaaži keelustades, kui me kaalume kabotaaži, siis me peame kindlasti kandma hoolt selle eest, et tuleb direktiivist kinni pidada. aga nii, nagu Martina just ütles, kuidas siis me hakkame kõike seda arvutama, kui transport vastab lähetustingimustele? üldisemalt äh, Saksamaal peaks lähtuma Saksamaa tingimustest, pärast Belgiasse tulles, kus sõidu, sõidukijuht on Belgias ainult pool päeva, peab lähtuma Belgia tingimustest ja seejärel jõutakse Prantsusmaale, see oleks äh, tõesti hullumeelsus nii et lihtsustamine, lihtsustamine on see, mille poole peaksime püüdlema ning transpordiettevõtted peaksid tegema oma tööd ning ei peaks tühjalt tagasi pöörduma. kui me vaatame, mis siis on toimunud väikeste tarbesõidukitega, siis loomulikult üritatakse äh, õigusnormist kõrvale hiilida. see on ju selge ja kindlalt tuleb äh, kõikidesse tekstidesse kaasata ja kõikide kohustuste alla kaasata ka need sõidukid. suur tänu! Danuta, palun. aitäh, ka mina tänan raportööri ja ka mina soovin, et me töötaksime välja siin komisjonis hea dokumendi. ütlen seda pöördudes raportööri poole, kes tõesti tegeleb väga keerulise paketiga. Euroopa Liit äh, praegusel hetkel võitleb ju veoautojuhtide puudusega, mitte ainult Lääne-Euroopas, vaid ka Ida-Euroopas. ja just sellepärast peaks üks meie prioriteetidest olema heade töötingimuste loomine professionaalsetele veokijuhtidele, selleks et nende tööaeg oleks piisavalt reguleeritud, et neil oleks piisavalt puhkeaega ja peale selle tuleb meil tagada ka ohutus teedel et seda kõike saavutada, peaksime me siin arvestama ka sellega, mis on George Bachi raportis kirjas, puhke- ja tööajad. selleks, et saavutada tasakaalu, on väga tähtis lihtsustada reegleid puhkeaegade kohta ja selle kohta, kus neid viibida ja peale selle tuleb arvestada ka sellega, et kui puhkeaegadest kinni ei peeta, võivad järgneda karistused ning sanktsioonid. me peaksime kahenädalast perioodi pikendama nelja nädalani, selleks, et äh, sõidukijuhtidel oleks võimalik maksimaalselt ka viis päeva puhata, see oleks ka peresõbralikum lahendus ja see on kajastatud ka meie muudatusettepanekutes tulen nüüd tagasi Schwarzbachi raporti juurde. väga tähtis on ka äh, veoauto kabiinis veedetud puhkeaegasid reguleerida. väga tähtis on, et liikmesriigiksid tagaksid parklad koos ööbimisvõimalusega. ei saa olla nii, et veoautojuhid, kes magavad, peavad samal ajal ka koormat valvama kuid kahjuks praegusel hetkel see niimoodi on. veokijuhi ülesanne on hoolitseda äh, koorma kaitstus ja seda on võimalik teha nii, et veoauto juht peab magades ka koormat valvama. ja juhi kabiinis võib puhkeaega veeta, kui kabiinis on vastavad võimalused. juba paar aastat tagasi komisjon töötas välja nõudmised äh, selleks, et veokid, eh, kabiinid oleksid sisustatud nii, et seal on võimalik ka puhkeaega veeta. me peame selle nõudmise juurde jääma nii kaua, kui meil ei ole piisavalt eh, vajalikke parklaid ja see tegelikult oleks ka stiimuliks liikmesriikidele vajaliku taristu loomiseks komisjon peab täpselt ka jälgima, milliseid edusamme liikmesriigid teevad ja kas nõudeid eh, ellu viiakse nüüd äh, kolleeg Lope Fonteni raport. siin tahaksin välja tuua midagi, mis on väga tähtis. nimelt kabotaažireeglid. meil on vaja konkurentsivõimelist transpordisektorit Euroopas ja sellepärast on meil vaja sektorit liberaliseerida. ma leian, et komisjoni ettepanek on hea ettepanek ning äh, Karima Telli täiesti õigustatult tegi ka ettepaneku, et kabotaaž ka,, kabotaaži maksimumperiood võib olla seitse päeva. Äh, jah, ma panin rohelise äh, jaki selga täna, äh, et Karima Tellile toetust näidata, aga jah, teda ei ole enam kohal. tahaksin selle teema juurde tagasi pöörduda sellepärast et teen selle teema kallal tööd juba kuid, nimelt siis väikesed tarbesõidukid, need on igasugustest õigusaktidest välja jäetud sellepärast, et kaua aega ei olnud sellega seoses mingisugust probleemi. ja kuulsin, mida ütles proua Martina siin, meil ei ole tegelikult usaldusväärset statistikat väikeste tarbesõidukite kohta, nii et järeldus, mille mõned teie hulgast on teinud, on see, et probleemi ei ole. ja ei olegi vaja seetõttu õigust luua selles valdkonnas. kuna äh, ei ole sellist õiguslikku tunnistamist äh, ja teda õigusaktides ei ole, on ka raske statistikat koguda. aga kes on äh, ettevaatlikumad, hoolikamad ütlevad, et tegemist ei ole päris marginaalse probleemiga. meie õigusloojatena peame sekkuma, kui probleemid on veel marginaalsed. me peaksime tekkuma juba siis, enne seda, kui ulatus on kasvanud täiesti kontrollimatuks nii et kõikide teemade puhul ma leian, et me peaksime püüdlema integreerumise poole ning Euroopa eeskirjadesse tuleks väikeste tarbesõidukitega seotud probleemid arvesse võtma, mitte et mit, selle asemel, et oodata viis või kümme aastat, see probleem võib meie kontrolli alt täielikult väljuda ja siis on märkimisväärselt raskem tagantjärele asju korrigeerida me tahame tõesti, et seda teemat võetakse arvesse ning et me saavutaksime siingi võimalikult suure konsensuse, nii nagu ka Transpordikomisjonis, aitäh. ja nüüd siis Euroopa Komisjon, palun, kui soovite sõna. Yes um,, thank you very much, my name is Eva Ptašinska from jah, mina olen Eva Dešanska DJ Movist, ma räägin kahest eh, teemast esiteks Lex Specialis komisjoni ettepanek ja siis teiseks sõidu- ja puhkeaeg ja sõidumeerikute määrus ja mu kolleeg Pedro räägib viimasest teemast, millest äsja räägiti. esiteks tuletan teile meelde, et Euroopa Komisjon tõi need ettepanekud välja paketina, lahenduste paketina, sest meie järelhindamiste ja sidusrühmadega konsulteerimise käigus tuli välja, et sotsiaalsed ja konkurentsivõime väljakutsed eh, sektori jaoks on omavahel väga seotud. ja ka eh, proua Lebajova viitas sellele väga selgelt täna ehk siis sotsiaalsed ja konkurentsiteemad on väga on head, kui neid koos arutatakse. ja sellepärast tõesti sellele kompromisslahenduse leidmisele tuleks läheneda paketina. kõigepealt Lex Specialis. loomulikult Lex Specialise reguleerimisala on see, mis tekitab vastuolusid, aga me tahaksime näha, et et ühtlaselt mõistetakse seda vajadust, seda eesmärki järjepidevalt, tõhusalt ja mitte liiga koormavalt rakendada äh, lähetamise reegleid maanteetranspordi puhul. ma olen kuulnud, et et ehm, komisjoni ettepanek justkui suurendaks teatud koormat, ma ütleksin, et komisjoni ettepanek on tegelikult lahendus praegustele probleemidele, kus eh, kontrollimeetmete nimistu on avatud, mis tähendab seda, et liikmesriigid kasutavad üksteisest erinevaid eh, nõudmisi, osa tahab, et eh, deklaratsioon saadetaks meilitsi, teised tahavad faksi kujul seda, mõni liikmesriik tahab mingisugust lõivu äh, halduskulude eest, teine liikmesriik jälle tahab, et lähetusdeklaratsioon käiks kuue kuu kohta, teised ütlevad, et ühe veo kohta üks deklaratsioon, ehk siis komisjoni ettepanek oli suletud nimekiri haldusnõuetest, mis aitaks ühtlustada transpordisektoris lähetamise reeglite täitmist. nüüd see lävend me proovisime leida tasakaalu sotsiaalse kaitse ja haldusnõuete ning piiriüleste teenuste osutamise vabaduse vahel. ja loomulikult see tasakaal on midagi sellist, mida tajutakse erinevalt, ka meie või teie tajume seda erinevalt, jah, ja oli üks element, mille puhul selle äh, lävendi määratlemisel me pidime millelegi tähelepanu pöörama, need olid riskid ja komisjoni mõjuhinnangust tuleb ka välja, et liiga madal lävend ütleb, et sellega kaasneks, et eh, nii-öelda libafiesid on liiga palju ja kui lävend oleks liiga kõrge, siis tekitataks selline sõidukijuhtide rotatsioon, millega reeglitest mööda minna. sellepärast ongi praegune komisjoni ettepanek tasakaalukas nüüd töö- ja puhkeaja reeglid. hea meel on näha, et uut sätet, uut kohustust koju naasmise raames siin tervitatakse. jah, lahenemised on erinev, lähenemised on erinevad, aga nagu me saime aru teie muudatusettepanekutest, siis äh, vajadus on pakkuda sõidukijuhtidele adekvaatseid äh, puhketingimusi nii nende endi tervise kui ka liiklusohutuse huvides on ka uusi elemente, mida me oleme täheldanud, mida me muudatusettepanekutest näeme. esiteks räägitakse siin Euroopa Tööõiguse äh, Ametist, ELAst jah, komisjon tegeleb praegu asjakohase ettepaneku väljatöötamisega, mis ilmselt lahendaks ka maanteetranspordi koostöö aspekte, ehk siis see on väga ajakohane ja need muudatusettepanekud sobivad päris hästi sellega, mida komisjon ette valmistab. edasi, ohutud parkimiskohad, komisjon muidugi toetab selle valdkonna arenguid tänu eelarvele mille parlament on kättesaadavaks teinud, viiakse nüüd läbi uuringut asjakohaste võimaluste kohta, et selliseid turvalisi parkimiskohti luua. edasi LCV-d, väiksed tarbesõidukid, te teate, et äh, kutsealale juurdepääsu reeglites nähakse ette küll LCV-de reguleerimine, aga sellega peaks kaasnema ka kõik sotsiaalõigusnormid, sealhulgas uute sõidumeerikute kasutamine, aga me laiame, et sellega peaks kaasnema vähemalt kulude-tulude analüüs. ja viimaseks sõidumeerik arukate sõidumeerikute varasem kasutuselevõtt, me kuulsime siin seda, et komisjoni tekstis on kaks tuhat kolmkümmend justkui see äh, tähtaeg, mil tuleks äh, selline kohustus ellu viia, ma tuletan teile meelde, et see ei olnud komisjoni ettepanek, see viieteistaastane üleminekuperiood võeti vastu aastal kaks tuhat neliteist kaasseadusandjate poolt igatahes me oleme käivitanud ähm, uuringuga nii-öelda retrofittingu ehk siis tagantjärele paigaldamise kohta ja loodetavasti see uuring annab meile piisavat sisendit selleks, et saaks õigustada arukate sõidumeerikute varasemat kasutuselevõttu. ja nüüd viimaseks kui me räägime arukate sõidumeerikute varasemast kasutuselevõtust, siis peaks ka mõtlema sellele, et kontrolli- ja jõustamisasutused saaksid äh, arukad ähm, seadmed, nii-öelda kaugsideseadmed, sest ilma nendeta ei ole arukatest sõidumeerikutest kasu, aitäh um,! Like to, to thank, uh... mina tänaksin proua Fontaniet selle uh, arvamuse projekti eest. me, meie meelest on mitmed aspektid siin positiivsed ja saame olla sama meelt. näiteks keskendutakse kabotaaži reeglite täitmise tagamisele, ka komisjon on sellise eesmärgiga nõus, kabotaaži reeglid peavad olema selged, lihtsad, aga nad peavad olema ka praktikas kontrollitavad ja jõustatavad, ehk siis tarvis on reeglite täitmist tagada. LCV-de kohta on juba päris palju mõtteid kõlanud ja tahaksin öelda, et tõepoolest proovime leida siin tasakaalus lähenemist, me peame teadvustama, et väikseid tarbesõidukeid kasutatakse rohkem, neid kasutatakse ka rahvusvaheliste vedude jaoks aga me ei tohi ka unustada, et põhimõtteliselt on tegemist väikeettevõtjatega. ehk siis me ei tohi minna ülereguleerimise teed. küll aga me saame aru sellest vajadusest praegu mingeid meetmeid võtta, sest nagu öeldi, kui me midagi selliste vedude suhtes ette ei võta, siis eh, järgmine kord hakatakse neid määrusi läbi vaatama kümne või viieteist aasta pärast ja sel ajal on ilmselt väikseid tarbesõidukeid märksa rohkem. ehk siis see mõte on huvitav keskenduda võib-olla LCV-de vedudele, millel on tõeline piiriülene mõju olemas, ehk siis peaks keskenduma nendele veoettevõtjatele, kes teostavad rahvusvahelisi vedusid, me võime seda teemat edasi arutada artikkel kolm lõige kaks määrusest tuhat seitsekümmend üks ehk siis võimalus, et liikmesriigid võivad kehtestada täiendavaid kriteeriume kutsealale juurdepääsuks lisaks nendele, mis on juba määrusega ette nähtud. meie lähenemine siin oleks selline, et tarvis on reegleid, mis on ikkagi ühised, vaja on täiendavat ühtlustamist või harmoneerimist. ehk siis meie tahe seisneb siin selles, et kriteeriumide nimistu seoses asutamisnõudega võiks olla laiem, aga tõesti, me tahaksime saada lahti sellest võimalusest, et liikmesriigid võivad ühepoolselt hakata kehtestama mingisuguseid tingimusi eh, kutsealale juurdepääsuks. ehk siis meie meelest selline ühtlustamine komisjoni ettepaneku puhul on ikkagi keskse tähtsusega element ja nüüd viimaseks väga õrn teema, kabotaaž. tõepoolest, komisjoni ettepanek meie meelest on hea kompromiss tõhusate praktikas rakendatavate reeglite vahel, aga me näeme ka seda, et tänane olukord, seda on ka mitu korda mainitud siin pärastlõunal, et liikmesriigi sees on veoettevõtjad sattunud välisettevõtjate surve alla. ehk siis isegi, kui pikem perspektiiv oleks ühtne turg maanteetranspordi puhul, siis me teadvustame ka realistlikult, et praegu me ei ole veel selle juures ja ei ole ka tingimusi täieliku liberaliseerimise jaoks, aitäh! Merci, Veronika? suur tänu ja Veronika, palun. Muy brevemente, ya que mañana nos reuniremos. aitäh, teen hästi lühidalt. homme kohtume ju nagunii uuesti, nii et mul on ainult üks lühikene märkus. riiklikud registrid. tekstis oleme me selle kohta teinud muudatusettepaneku ja räägime kapitalimahtudest, varamahtudest, me muutsime seda natuke, meil on selle kohta kompromiss välja töötatud, nii et me homme saame seda edasi arutada. ei ole nii, et me oleks selle osa täiesti välja võtnud, me lihtsalt muutsime seda. nii et homme arutaksime me seda edasi. nüüd nõuded veokijuhtidele, tõesti, tõsi on see, ja seda mainiti, tõsi on see, mida siin öeldi ja Martina raportis räägiti sellest ka, see puudutab ka kabotaaži. väga tähtis on kokku leppida, mida kontrollitakse ja sellepärast peab olema tagatud ka kodu, koju pöördumise võimalus, kuid see ei tähenda seda, et me saaksime loobuda ühisturust. Need nõuded peavad kehtima kogu ühisturule väga palju on sellest kõigest juba räägitud, homme saame me sellest pikemalt rääkida, see kõik tundub mulle üpris keeruline, on täiesti selge, et arutelud on põhjalikud ja intensiivsed ja ma olen veendunud, et ka kergete tarbesõidukite osas me jõuame kokkuleppele, isegi kui praegu tundub see kõik väga keeruline. võtsin üle ka George Bachi kompromissettepaneku, see tõesti tasub läbirääkimist see kolm koma viis tonni näiteks kuidagi paika panna ja ma olen tõesti täiesti veendunud, et mingi lahendus leitakse. minu poolt kõik ja kohtume varsti. jah, ja veel üks asi. suur tänu ka komisjonile arvamuse avaldamise eest, arvestame sellega. Martina Tlabajova, aitäh, mul on üks logistiline küsimus, see ei puuduta sisu tegemist on väga tähtsa õigusloomelise ettepanekuga ja sellepärast peaksid siin kõik liikmed kohal olema ja ma tõesti ei usu, et oli mõistlik see panna päevakorda kella kolmeks esmaspäeva hommikul, sest äh, teatud kolleegide jaoks on täiesti võimatu selleks kellajaks siia jõuda. meil on tõesti vaja kõiki liikmeid äh, sellele arutelule ja päevakorda muudeti alles neljapäeval ehk liiga hilja ka mina pidin olema ühe teise komisjoni koosolekul ja pidin siis tulema siia ja mulle kui raportöörile mitte keegi seda isegi ei öelnud, ma lihtsalt ise avastasin seda viimasel hetkel, nii et tõesti palun tulevikus mõelge selliste probleemide peale, meil ei ole nii palju õigusloomelisi küsimusi ja sellepärast tõesti palun tulevikus mõelge selle peale. jah, me peame seda tõesti arvesse võtma, sellepärast et äh, tegemist on tõesti äärmiselt oluliste teemadega ja siis jah, läheme kahekümne neljandal mail on see transpordikomisjonis, meil kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa märts ja nüüd siis äh, et mitme, kui me hakkame magama jääma, tahame uinuda, siis lugegem äh, veoautosid jah, äh, ja olgem ähm, tähelepanelikud, äh, homme äh, transport Belgias on ka häiritud, äh, on väga suur streik plaanis, see puudutab äh, nii raudteed äh,, aga mitte ainult äh, raudteele, lisaks veel trammi, metrood, busse ja nii edasi, aga katsume siiski kohale tulla. kohtugem siin kell üheksa kolmkümmend ning plaanis on hääletus, aitäh!